lugupeetud kolleegid, palun asuge oma kohtadele, jätkame oma istungit. ja tegemist on nüüd hääletusega. ja ma kutsun teid üles libistama oma hääletuskaardid elektroonilise hääletuse masinasse ja alustame testiga. hääletamine alanud kas kõik on hääletanud? Tout le monde n'a pas voté. Bon, eh bien, je vais considérer que vous avez... Äh, pean siis kõiki hääletanuks ja hääletamine lõppenud. väga suure posi-, poolthäälte enamusega. Avant d'aborder les questions à l'ordre du jour enne kui me hakkame päevakorra nüüd arutame, siis eh, tuletan teile meelde, et pärast eh, eelarvekomisjoni koosoleku lõppu siin on meil ühine komisjon, majandus, ühine koosolek majanduskomisjoniga ja need otsused, mis tuleb vastu võtta hääletusel, et eh, nende puhul on vajalik kvoorumi kohalolek, nii et Äh, luban teid siis äh, toetada selleks, et te jõutaksite, jõuaks, jõuaksite äh, õigel ajal ühisele koosolekule, mis toimub ruumis Jan neli kuu kaks. ja olles teile seda siis meelde tuletanud ja rõhutanud, annan sõna meie üldraportöörile Daniele Viotile seoses selle Äh, resolutsiooniga, mille osas me kohe hakkame hääletama. Teil on sõna, härra Viotti. aitäh, ma pean ütlema, et tuleb, on tulemas tehnilisi muudatusi kahekümne viiendast kahekümne kuuenda septembrini um,. Et, um, see puudutab rubriik, rubriiki üks A null neli null kolm null viis ja vastavalt horisontaalsele lähenemisele e, maksetele viiskümmend protsenti on need summad, mis seda ületavad kolmkümmend kaheksa tuhat eurot ja sellel on tegemist muudatusega, kõik muud eelarveread vastavad eelarve äh, eelnõule äh, nii kulukohustuste kui maksete puhul ja resolutsiooni teksti siis kohandatakse vastavalt sellele tehnilisele muudatusele. aitäh üldraportöörile ja nüüd siis äh, hääletame muudatusettepanekuid ja veendun, et olete valmis, et teil on olemas hääletusnimekirjad ja esimene kompromiss, kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? kompromiss üks on hääletatud. ja muudatusettepanek viis, kes on poolt? kes on vastu, kes jääb erapooletuks? tagasi lükatud, muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaheksa, poolt, vastu erapooletud, äh, tagasi lükatud, kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kompromiss kaks on vastu võetud. muudatusettepanek viisteist. Mm, see, vabandust, seda ei ole vaja hääletada, kompromiss, äh, muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss ku-, kolm, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend, nelikümmend, kes on poolt vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, muudatusettepanek nelikümmend. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud? hääled läksid pooleks, kuusteist, nii et tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend üks kes on vastu, äh, poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud nelikümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend viis, poolt, vastu vabandust, neljakümne viienda esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa neljakümne viiendast, kes on, seda ei ole vaja hääletada. nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kolm, teine osa, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa, sama asi. viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse, kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuus, seitsekümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. vast-, vabandust, vastu võetud. seitsekümmend kolm, poolt, vastu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 erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kuus poolt, vastu e, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. hääletamine lõppenud, vastu võetud üheksateist häält neljateistkümne vastu. muudatusettepanek üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 Ehm, lõike nelikümmend kaheksa osas, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek sada neli, kes on poolt? kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. ja jälle eraldi hääletamise taotlus, mis puudutab lõiget nelikümmend üheksa, originaaltekst. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud sada kaheksa poolt, vastu. kontrollime ele elektrooniliselt. muudatusettepanek sada kaheksa. hääletamine lõppenud. seitseteist seitsmeteistkümne hääle vastu tagasi lükatud. sada kümme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada. kontrollime, kontroll, kas soovite sa sada viiteist kontrollida? hääletamine lõppenud. vastu võetud. palun vabandust, ütleb esimees. sada kuusteist. seda ei ole vaja hääletada, sest sada viisteist võeti vastu. ja niisama sada seitseteist, selle paneme siis hääletusele, see on kooskõlas saja viieteistkümnega, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see on vastu võetud, aga kontrollime hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. ja vastu võetud. sada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada kakskümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. sada kakskümmend seitse, hääletamine elektrooniliselt hääletamine lõppenud vastu võetud väga suure häälteenamusega. ja sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja ülejäänud osad sada kaheksa, kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, no vabandust, seda ei ole vaja hääletada, sada kolmkümmend seitse, ka seda ei ole vaja hääletada või et kui sada viiskümmend neli läbi läks, sada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend viis, kes on poolt, kes on vastu. kui te tõstaksite kätt, siis äh, oleks mul sellest kasu, hääletame elektrooniliselt sada nelikümmend viis proua Kardia Sabal, mis, millised on teie juhtnöörid selleks hääletuseks? hääletus on avatud sada nelikümmend viis, kas ma arvan, et meil on viga hääletusnimekirjas. hääletamine lõppenud ja tagasi lükatud. sada nelikümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu? mõned tõstavad kätt, mõned mitte, kas te olete väsinud või mis probleem on, sada nelikümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud sada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud sada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud sada nelikümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt äh,, hääletus alanud. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud äh, üheksateist vastuhäält, viisteist poolthäält, sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend viis koos raportööri suulise muudatusettepanekuga. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend, kes on poolt, kes on vastu kontrollime. Äh, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud kaheksa poolthäält ja kakskümmend neli vastuhäält. sada kuuskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame teiste komisjonide arvamusi ja ahvet kaks, ahveti arvamuses hääletame ahvet kaksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. TV puhul ei ole vaja hääletada. ITRE kuus, ITRE kuus, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud kuld üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja olemegi lõpetanud. ja nimeliselt hääletame nüüd teksti tervikuna, hääletus alanud. Scrutin est clos hääletamine lõppenud, kakskümmend seitse poolthäält, viis vastuhäält, kaks erapooletut, õnnitlen äh, üldraportööri, äh, variraportööre, kes äh, väga tihti kokku tulid ja kes koostasid hääletusnimekirjad ja kompromissid, aitäh sekretäriaadile ja aitäh härra Rüübigile sest ka tema on raportöör teiste osade osas, mida ma vabandan, et ma ei maininud. ja nüüd jätkame. proua Vaidere äh, hääletusega äh, Euroopa ühendamise rahastu loomine, muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud muudatused seitseteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kahe, <clears throat> kaheksateist ja üheksateist, neid saame koos hääletada, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üks, kes on poolt, kes on vastu kes jääb erapooletuks, kompromiss üks on vastu võetud. muud, <clears throat> muudatusettepanek kakskümmend kaheksa ja muudatusettepanek üksteist. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanekud kolmkümmend, kolmkümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud suure häälteenamusega kakskümmend seitse vastuhäält, kuus poolthäält. kakskümmend üheksa ja kaksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. kontrollime, sest kõik ei tõstnud kätt. hääletamine alanud. Vingt-neuf douze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 kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja muudat-, põhjenduspunktid muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neliteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viisteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja hääletame nüüd äh, te äh, teksti muudetud kujul nimelisel hääletusel, hääletus alanud. hääletamine lõppenud, kolmkümmend poolthäält, kolm vastuhäält, üks erapooletu. palju õnne proua Vai-, Veide, Vaiderele. Sur le rapport de monsieur Vart, kolleeg Havasi raport on järgmine. Euroopa Liidu kosmoseprogramm ja vastava ameti loomine. nüüd kaheksateist, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud, üheksateist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, number kakskümmend. Qui est pour kes on poolt, number kakskümmend, kes on vastu, kes on erapooletud. mulle tundub, et on vastu võetud number kakskümmend. hääletus lõppes, tagasi lükatud. seega proua Holmajärvi muudatus kakskümmend üks, kes poolt kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. number kakskümmend kaks. siin on suuline raportööri ettepanek. oi, kuus jäi vahele, kuus kõigepealt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kakskümmend kaks suulise muudatusega, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kontrollime seda elektrooniliselt. kakskümmend kaks. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes poolt, kes vastu palun tõstke käsi number kakskümmend viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud number üksteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kaksteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime number kaksteist. hääletus lõppes tagasi lükatud kahekümne nelja häälega kaheksa vastu. järgmiseks number kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, number neliteist, kes poolt, kes vastu pole selge. elektrooniline hääletus number neliteist. vastu võetud kaheksateist kolmeteistkümnele. nüüd number viisteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunktid, muudatusettepanek üks, kes poolt kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud no,, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist. ja number kuusteist, kes poolt, kes vastu, kontrollime elektrooniliselt, muudatusettepanek kuusteist hääletus on avatud. hääletus lõppes. vastu võetud kaheksateist kaheteistkümne vastu. number neli langeb ära. number viis, kes poolt? kes vastu? kes erapooletud, tagasi lükatud, number seitseteist, kes poolt? kes vastu? ma arvan, et see on vastu võetud. ja kogu tekst nüüd nimeline hääletus, palun hääletage. kolmkümmend ühe vastu, kaks erapooletut, arvamus on heaks kiidetud. ja järgmiseks kolleeg Torvaldsi raport ettepanek võtta vastu parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Horisont raamprogrammi kohta. kolmkümmend seitse, kolmkümmend üheksa, nelikümmend, nelikümmend kuus, kolmkümmend neli koos, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, number kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viis ja üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanekud seitse, kaheksa, üheksa, kümme, üksteist, kaksteist, kolmteist, neliteist, viisteist, kuusteist, seitseteist, kaheksateist, üheksateist, kakskümmend, kakskümmend üks, kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm hääletame plokis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, number kakskümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kaks poolt, vastu. kontrollime neljakümmend kahte elektrooniliselt hääletus lõppes tagasi lükatud, kaheksateist, äh, neliteist, kaheksateist vastu, nüüd äh, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kuus nelikümmend viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunktid muudatus kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, arvan, et tagasi lükatud, kui kontrollime elektrooniliselt. hääletus lõppes, tagasi lükatud, nüüd kolmkümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud number kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükat-, vastu võetud. kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja kogu tekst muudatusettepanekutega. kas siis üks, kas üks muudatusettepanek number neli jäi kahe silma vahele, see on kõige viimane. vabandage, hääletame neljandat, kes poolt kes vastu, kes erapooletud, see on vastu võetud ja nüüd kogu tekst muudatustega. nimeline hääletus, palun hääletage. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes kolmkümmend häält poolt, kaks vastu ja nüüd jälle kolleeg Torvaldsi tekst. see puudutab teadusuuringuid ja innovatsiooni. number viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud, number kuus, puus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud nüüd seitse, kaheksa, üheksa, kümme, üksteist, kaksteist, kolmteist, neliteist, üks ja kaks koos. kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. number viisteist, vabandust, see langes ära. viisteist langes ära, lisa number seitseteist, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, tagasi lükatud kaheksateist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunktid. muudatus kuusteist, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja kolm langeb ära. number neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kogu tekst, nimeline hääletus. palun, hääletage. Scrutin est clos. Approuvé par 30 voix contre 2. Félicitations à Nils Torvalds pour ces deux rapports.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 2, 3, 4, 5 et 6. Pour, contre, abstention, approuvé. Et sur l'ensemble du texte, par appel nominal. kogu tekst nimeline hääletus, palun. globaliseerumisega kohanemise fond, kõik, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes kakskümmend üheksa häält poolt, kaks vastu. Jose Manuelile palju õnne. ja nüüd annan sõna Siegfried Müresanile, tema on üldraportöör ja puudutab meie hääletusettepanekuid. Eh, kolleegid, esimene üleminek, mis ettepanek kakskümmend üks komisjon, see on eh, meie eh, Jose, kolleegi Jose Manuel Fernandese raporti ettevalmistamine, mobiliseerimine selle fondi puhul Portugali neli koma kuuskümmend viis miljonit eurot, ma arvan, et härra Fernandes teeb suurepärase raporti, seetõttu teen ettepaneku selle ülemineku poolt hääletada, ehk siis kanname üle neli koma kuuskümmend viis miljonit eurot EGF-i reservist peamisele EGF-i eelarvereale Je pense que le rapporteur général ma arvan, et üldraportöör võib meile isegi tutvustada neid kõiki viite ülekannet. teine puudutab kahtekümmend kahte komisjonilt. see on selline globaalne üleandmine, seda me teeme igal aastal umbes praegusel ajahetkel ja see puudutab äh, Äh, maksekohustusi ja nende edastamist kõikides eelarveridades. kogu äh, ettepanek see aasta on üheksasada viiskümmend, üheksasada viiskümmend kolm miljonit eurot, see on null koma kuuskümmend kaheksa protsenti äh, kogu heakskiidu saanud maksetest aastal kaks tuhat kaheksateist kokku see puudutab kolmekümmend kolm eelarverida, see on täpselt see hulk eelarveridasid, mis oli ka eelmisel aastal Äh, härra esimees, ma teen ettepaneku, et me anname sõna komisjonile, et ta saaks meile lühidalt seda äh, üleandmist tutvustada, kui te olete sellega nõus. härra Jürel, suur tänu. ja äh, aitäh härra Muresanile. üldraportöör on juba teinud üldise selle ettepaneku tutvustuse summa on üheksasada viiskümmend kolm miljonit eurot, see summa on veidi suurem kui need summad olid eelmistel aastatel, eelmisel aastal oli kuussada kaheksakümmend miljonit eurot, kaks aastat tagasi oli see kaheksasada viiskümmend miljonit, aga äh, see on umbes seesama suurusjärk põhimõtteliselt. Äh, paar kommentaari kõige olem-, olulisemate äh, ridade kohta, rida üks A ülemaailmne glo globaalne toetamine ja peamised read, mida peaks toetama, on FSI garantiifond sada viiskümmend miljonit. seda oleme me teinud ka viimasel kahel aastal. ka teeme ettepaneku äh, saada lisaraha ITER programmi sada nelikümmend kaheksa miljonit eurot pärast ITER-i äh, äh, projekti ülevaatamist, mis võeti vastu aastal aprillis kaks tuhat kaheksateist ja ka Galileole tuleks äh, äh, raha juurde saata sada nelikümmend üks miljonit eurot äh,. sellel äh,, selles ümbriks on ka osad programmid, mis äh, raha tagasi saadavad, äh, näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend, mõned eelarveread ja väiksemad summad ka Euratomist ja Euroopa ühendamise rahastu kolmelt joonelt äh, üks, äh, üks B. Äh, siin on kaalul ainult väga väiksed summad, teeme ettepaneku umbes kolme miljoniga toetada struktuurireformide toetusprogrammi, olulisem on ümbrik kaks, kus me teeme ettepaneku üleüldiseks raha lisamiseks sada viiskümmend miljonit maaelu arenguprogrammi. seda on vaja vastavalt liikmesriikide uuendatud ennustustele, nii et suurenenud äh, äh, rahade kasutusele võtmine maaelu arengus. nüüd kolmas ümbrik, siin me teeme ettepaneku teatud äh, programmide toetamiseks sada miljonit eurot diamitile ja väiksem summa ka äh, erakorraliste olukordade toetamise instrumendile. siin ümbrikus, kuna teatud äh, õiguslikud alused võeti viivitusega vastu, seetõttu äh, teeme me ettepaneku saada tagasi osa raha EU-liisalt ja sisenemise-väljumise süsteemilt. neljas ümrik siin teeme üldise ettepaneku raha tagasi saata peamiselt ENI-lt ja äh, IPA-lt. Äh, ENI-lt teeme ettepaneku saada tagasi sada neli, seitsekümmend kaheksa miljonit, enamik on seotud äh, venitustega, mis puudutab veel eelarve toetuse kriteeriumite valmissaamist. mis puudutab ENI idapoolset osa, siis see puudutab Moldovat ja Ukrainat ja lõunapoolseme osa Äh, puhul see puudutab Jordaaniat, Marokot ja Egiptust. ja liitumiseelne programm IPA, siin me teeme ka ettepaneku võtta tagasi sada kolmkümmend kaks miljonit äh, või äh, põhimõtteliselt uuesti kasutusele võtta selle üldise edastamise peale, see on peamiselt seotud Türgi ridadega, kus on projekti Türgi poolt aeglasemalt rakendatud seetõttu on ennustus selle aasta lõpuks madalam kui kavandatud. ja nüüd kokkuvõtteks, härra raportöör, härra esimees, kordan üle selle, mida mainisin juba eelneval korral. vastupidiselt kahele varasemale aastale ei esita komisjon siia komisjonile märkimisväärset äh, maksekohustuste vähendamist, nii nagu oli aastatel kaks tuhat kuusteist ja seitseteist, nii et eelarve rakendamine näeb välja päris hea ja loodetavasti on meil ka teie toetus sellele välja pakutud üldisele rahade ümbersuunamisele, mis aitaks meil rakendada eelarvet täielikult selle aasta lõpuks. aitäh! suur aitäh, väga hüve all! see on pigem hea uudis mitmeaastase finantsraamistiku eh, küsimus ja eh, maksnud arved on väga akuutne küsimus olnud. raportöör, palun. minu soovitus on hääletada nende edastamiste või üleminekute poolt yeah,. Uh, no, eh, tulemused, edastamised, kolmas on otsus kakskümmend kaks komisjonilt, mis teeb ettepaneku suurendada Euroopa Euroopa Pangandusameti eelarvet üks koma null kuus miljonit eurot, miks meil seda raha vaja on, meil on vaja seda selleks, et EBA eh, e Londonist Brexiti tagajärjel üle viia Pariisi, kaks koma kuus miljonit eurot on selle jaoks rohkem vaja ja vastavalt EBA eh, e reeglitele siis kuuskümmend protsenti tuleb eh, riiklikult järelevalveametitelt ainult nelikümmend protsenti meie poolt Euroopa Liidu eelarvest. selleks on meil seda raha siis vaja, kust me selle raha võtame, kust see üle kantakse, see tuleb sellest eelarvest, mis on suunatud Euroopa Kemikaalide Ametile, sest selle agentuuri poolt kogutud maksed selle aasta jooksul on kuus, kuue miljoni euro võrra kõrgemad ja seetõttu panus Euroopa eelarvest Euroopa kemikaalide ametile on väiksem, seetõttu null koma üks koma null kuus eurot saab äh, sealt edasi kanda EBA-le, et kasutada seda selleks, et äh, EBA Londonist Pariisi viia. minu ettepanek on hääletada selle edastamise poolt. järgmine on otsus kakskümmend neli aastast kaks tuhat kaheksateist. see rahade suunamine soovitab äh, suurendada meie panust UNRWA-le aastal kaks tuhat kaheksateist kakskümmend miljonit eurot Äh, kohustustena ja makse, maksete puhul muudatusi ei tehaks, ei tehta, seda raha on vaja selle jaoks, sest et Ameerika Ühendriikide valitsus on otsustus vähendada oma panust äh, UNRWA-le kolmesaja miljoni dollari võrra ja seetõttu on nüüd siin märkimisväärne auk kakssada seitseteist miljonit eurot, mida oleks vaja selleks, et äh, UNRWA saaks oma tegevust teostada. kust see raha tuleb? Äh, IPA põllumajandust vähendatakse kolmeteistkümne miljoni euro võrra, kuna äh, vanade projektidest saadud raha, mida peamiselt rakendatakse Türgis, on kättesaadavaks saanud kaks koma äh, neli kaheksa miljonit eurot, vähendatakse, võetakse maha rahvusvahelisele suhkruorganisatsioonile, teravilja nõukogule ja oliivi nõukogule ja maailma intellektuaalvaraomandile asutustele minevast rahast ja kaks Euroopa Tsiil äh, kolm miljonit eurot tulevad sealt äh, ja sest, et seal on vajadused see aasta märkimisväärselt madalamad kui esialgselt ennustatud ja seetõttu on raha kättesaav ja null koma seitsekümmend viis miljonit eurot tuleb äh, katastroofidest ettevalmistamise realt kolmandates riikides, sest et ka seal selle aasta lõpuni on vajadused väiksemad kui eeldatud. Äh, sealt peaks see raha tulema, sinna peaks see raha minema. ma tean, et ma olen teadlik sellest debatist, äh, äh, mida me oleme siin ka, mida me siin just varem ka arutasime, õpikute sisu, Palestiina põgenike laste õpikud ja esimene element, mida ma tahaksin näha, on, et Neid õpikuid peaks äh, rikastama lisamaterjalidega ja õpetajad ilmsel-, ilm-, neil on antud juhised äh, käsitleda potentsiaalseid probleeme, mis on õpikutes ja vastavalt seda siis ka ÜRO põhimõtetega. ja raha, mis UNRWA-le edastatakse, seda peab loomulikult kasutama selleks, et äh, saaks jätkata koolihariduse andmist, kaasa arvatud siis õpetajatele maksmist ehk siis täpselt nendele õpetajatele, keda, kellele me toetume, et nad äh, Palestiina põgenike lapsi kohaselt hariksid, neid peab nüüd äh, toetama ja tahaksin väga selgelt välja öelda, et äh, ilma selleta, et meie selle raha kättesaadavaks teeksime, oleks, satuksid UNRWA tegevus koha peal ohtu ja tagajärjeks oleks see, et koolid peaksid harimise lõpetama, lapsed satuksid tänavatele selle asemel, et nad saaksid kooliharidust ja arvestades kõiki neid potentsiaalseid äh, riske, mis äh, tekivad seoses rändega ja lõpp ja hiljem ka radikaliseerumisega, siis mina teeksin ettepaneku lahendada õpikute küsimus, äh, nii nagu me siin arutasime varem, sellega peab tegelema. ja kasutades ka seda reservi, see, mis puudutas aasta kaks tuhat üheksateist eelarvet, aga need edastamised aastast kaks tuhat kaheksateist, siis minu soovitus on hääletada selle poolt ja viimane Äh, otsused kakskümmend viis, kakskümmend kuus, kakskümmend seitse äh, komisjonilt. eesmärgiks on edastada sada kümme miljonit eurot kohustustena ja seitsekümmend kolm miljonit maksetena äh, erakorralise abi reservist ja teistest kasutamata rahadest humanitaarkriiside jaoks järgnevalt. esiteks Jeemen, see on otsus kakskümmend viis, viiskümmend miljonit eurot kohustustena, kolmkümmend kaks miljonit eurot maksetena selleks, et äh, tegeleda tekkiva humanitaarkriisiga, mis on seal tõusetunud äh, ja rahad toetavad äh, multisektoraalselt integreeritud sekkumisi Eh, lahendatakse peamisi kriisi aspekte, mis on toit, tervishoid, veevarud, sanitatsioon, haridus ja nii edasi, põhivajadused, kust see raha tuleb, viiskümmend miljonit kohustustest tuleb seitsekümmend, nelikümmend seitse koma kaheksa eh, erakorralise abi reservist ja kaks koma kaks eh, pilootprojektidest ettevalmistatud pilootprojektidest, mis ei ole rakendatavad ja maksed kolmkümmend kaks koma Äh, kolmkümmend üks koma viis Pan-Aafrika programmist, sest et seal on tekkinud probleeme rakendamisega ja üks koma neli miljonit pilootprojektist, mida ma enne ka mainisin, mis ei ole rakendatavad. nii et selles mõttes teen ettepaneku hääletada otsuse kakskümmend viis poolt, mis suunab äh, Jeemenile selle summa kakskümmend kuus on sarnane, ei ole ka vastuoluline, see puudutab Saheli piirkonda, sama summa, viiskümmend miljonit kohustustena, kolmkümmend kaks koma viis maksetena ja otsus kakskümmend seitse puudutab Gaza piirkonda kümme miljonit kohustustena ja kaheksa maksetena selleks, et tegeleda humanitaarkriisiga seal, mis tuleneb äh, vaenutegevuse kasvust äh, viimaste kuude jooksul. seal tuleb raha samuti niimoodi, et see kümme miljonit eurot äh, kohustustena erakorralise abireservist ja kaheksa miljonit maksetena geograafilisest koostööst Aafrikaga, eh, Vahemere riikidega, Kariibi mere riikidega, kus on teatud projektide rakendamine veninud, mõned lükati eel, järgmisse aastasse ette, nii et sealt tuli raha. nii et härra esimees, need kak-, kolm viimast edastamist on ka, ei ole, siin ei ole vastuolusid, nii et teen ettepaneku nende poolt hääletada, aitäh. suur aitäh, üldraportöör aga nüüd äh, Euroopa Komisjoni härra Jürel, kas sa tohiks ehk küsimuse esitada nende pilootprojektide kohta, mida pole ellu viidud? Äh, meie äh, lemmiklaps on need pilootprojektid, me ikka hääletame nende poolt väga entusiastlikult ja kuidas siis nüüd raha ei leita selleks? Um yes, Chairman uh.... jah, härra esimees, äh, selgituseks, et kogu summast sada kümme miljonit, äh, mille me oleme teinud ettepaneku nendeks äh, raha ümbersuunamisteks pilootprojektidest ja ettevalmistatavast tegevustest, neid puudutab ainult veidi rohkem kui kaks miljonit sellest summast, nii et see on väga väike osa. usun, et ettevalmistavad tegevused ja pilootprojektid, mis siin arutlusel on, need summad on ära toodud vahearuandes, mille komisjon varem selle aasta jooksul esitas, et need ei ole rakendatavad, nii et see ei tohiks tulla Euroopa Parlamendi liikmetele üllatusena. konkreetselt puudutab see eh, noori Euroopa vabatahtlikke eh, arenguvaldkonnas ja Sante Portus Tervishoid kõigile programmi. üks pilootprojekt ja üks ettevalmistav tegevus, aitäh. suur tänu, kallid kolleegid, te kuulsite ära nüüd äh, komisjoni ja üldraportööri ja komisjoni vastused ja kes nüüd soovib sõna? härra Depree. mul on üks äh, küsimus, ma tahan lihtsalt informatsiooni saada see puudutab äh, Pangandusameti ümberkolimist, ma ei tea, kas ma sain õigesti aru, aga mulle tundub, et siin on nelikümmend protsenti Euroopa Liidule ja siis äh, ülejäänu maksavad kinni liikmesriigid, aga britid, nende pärast ju kolib see agentuur ära, mis nüüd nemad maksavad siis? küsimus on selline. no vot, neid asju peab veel ootama, me ei tea, läbirääkimised käivad äh, ja eelarvekomisjon ja eelarve kontrollikomisjon, proua Kressle muidugi hakkavad sellega tegelema, aga praegu me ei tea, kõik sõltub läbirääkimistest, võib-olla komisjoni esindaja valgustab meid selles küsimuses. Monsieur Dupree uh... Ähm ära Debre, see nelikümmend protsenti Euroopa Liidu kanda ja kuuskümmend protsenti äh, liikmesriikide vastavate asutuste kanda, see äh, tegelikult äh, käibib see, seesama valem käibib ka EIOPA ja ESMA puhul, see on üldreegel kolme ameti puhul, kolme ameti kolimise puhul. see on selline tavareegel äh, Ühendkuningriik tavakorras, kui äh, ta veel on siin bre-, Brexitiga äh, Euroopa Liidus, siis neil on kohustus ka panustada. ta peab nagu kõik liikmesriigid panustama. ei, ma sain aru, et Äh, nad peaksid finantseerima, aga mitte Euroopa Liit ei otsustanud, et britid peaksid lahkuma, britid ise otsustasid, lähevad ära ja, ja nüüd see on nagu äh, äh, kulu, mis tuleneb Brexitist ja meie peame seda siis kandma või? härra Sõstra, suur tänu aitäh, suur aitäh ja tõesti, ma esitasin äh, komisjonile küsimusi selle kohta, kuidas äh, see õiguslikult äh, aluslepingutega sobitub, kui artikkel viiekümne põhjal riik lahkub ja mingi amet asub selles riigis, siis see sunnib ametit lahkuma ja kes siis selle eest maksab? on üks küsimusi. komisjon oma vastuses oli väga selge, ütles, et Äh, aluslepingutes ei ole mitte midagi selle kohta, et äh, on mingi õiguslik vajadus amet äh, ümber asustada. see amet võib asuda Euroopa Liidust väljaspool. sain vastuse, sellise vastuse komisjonilt kuus kuud tagasi. nii et asjaolu, et britid need kulud põhjustavad selle lahkumisega äh, sest et see tegelikult ei ole niimoodi, nõukogu on see, kes otsustas, et see amet peaks Ühendkuningriigist lahkuma, nii et ma päris hästi sellest diskussioonist aru ei saa. härra Kõlmel äh,, aitäh, esimees, võib-olla on kell palju, et me üritame siin Brexiti keerukust äh, selle äh, ameti ümberkolimise abil lahendada. tegemist on ju praegu veel äh, Äh, välja selgitamata küsimuste äh, asjaoluga, nii et äh, ükskõik, kui palju te siin survestate, me siin edasi niimoodi liikuda ei saa. no ma arvan, et see debatt peab nüüd lõppema, sest tõesti, see kõik sõltub läbirääkimistest, me ei tea, kuidas need lõpevad. kallid kolleegid teen nüüd ettepaneku, et hääletate nende üleviimiste üle Äh, ja nimeline hääletust. kui te soovite, võime kõiki neid koos hääletada plokis. seitse üleviimist siis või äh, ülekannet. palun hääletage. kas kõik on hääletanud? vist veel ei ole aga hääletus peaks lõppema. heaks kiidetud kakskümmend kaks poolthäält, kaks vastuhäält ja nüüd Šues ülejäänud jaod kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarves. millised üleviimised seal siis toimuvad? aitäh, härra esimees Äh, mul on üks äh, muutmiskava ja, ja viis ülekandmist, esimene puudutab Kontrollikoda, kes on äh, palunud üle kanda ühe ajut-, et muuta ühe pidev, püsiva ametikoha ajutiseks. see ei nõua hääletust ja ma hea meelega olen valmis seda taotlust toetama. teine punkt puudutab regioonide komiteed, kes on leidnud sääste, mis on seotud tõlke sisse, kirjaliku tõlke sisseostmisega, nad on teinud ettepaneku kasutada need säästud järgnevalt, esiteks nad on teinud ettepaneku kutsuda umbes sada noort kohalikku poliitikat oma kaheksandale Euroopa linnade ja regioonide tippkohtumisele järgmisel aastal ja teiseks tahavad nad parandada oma äh, sotsiaalmeedia veebilehekülge ja füüsilise meediaruumi enne järgmisi Euroopa valimisi siin ei ole hääletust vaja ja mina olen hea meelega valmis seda toetama. kolmas puudutab Euroopa Parlamenti, kes on saatnud meile neli äh, raha ülekandmist ja kaks nendest vajavad hääletust. esiteks äh, puudutab äh, hoone hoolduskulude suurendamist, säästud selle jaoks on leitud tehnilise varustuse installeerimiseks, üleandmine on kaks koma neli miljonit eurot, selles osas me peame hääletama ja teen ettepaneku, et komisjon hääletaks poolt teine on väiksem äh, raha edastamine, see puudutab äh, äh varast pensionimeetmikut teenistuse huvides, see hääletust ei vaja, kolmas on suur raha üleandmine selleks, et suurendada rahastust kirjaliku tõlketeenistusele suurenenud nõude tõttu, see rahastus on leitud suuresti äh, MFF läbirääkimise ajakava kokkusurumises ja säästud tulevad ka Äh, Virtsi maja viivitustest. see äh, edasikandmine on umbes kolm miljonit eurot, nii et selle osas me peame hääletama ja siin ma hea meelega ka soovitan poolt hääletada. ja viimane raha edastamine puudutab personali, eriti just äh, turvapersonali, kus on vaja veel kolm miljonit eurot, et katta lisapersonali palgatõus ja, ja veidi on ka personali liikunud fraktsioonide vahel, siin me hääletust ei vaja Äh, seda olen ma hea meelega valmis soovitama, nii et kaks äh, hääletust, äh, kirjalik tõlge ja hoonete hoolduskulud. Merci, monsieur le rapporteur. Je me tourne. suur aitäh. ja nüüd variraportöörid, kas teil on mingeid küsimusi, ettepanekuid? ei ole. keegi sõna ka ei soovi enam. siis võib arvata, et välja äh, arvatud need viis ja kuus, ei ole kellelgi midagi vastu raportööri arvamusele. oleme nõus kõik sellega. ja nüüd viis ja seitse. noh, hääletame elektrooniliselt, palun kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. kakskümmend kolm häält kahe vastu. suur aitäh, härra Ashworth, teie ettepaneku eest ja nüüd Monika Holmajärv kinnisvarapoliitika taotlused, no ei olegi raha taotletud ma arvan, et me oleme isegi jõudnud selle pika tööpäeva lõpuni nüüd. Äh, aitäh, et te kõik nii arukalt kohale tulite, olite siin kohal algusest lõpuni praktiliselt ja nüüd kaheksateist viisteist on meil veel ühiskomisjoni koosolek. kui keegi soovis sõna võtta, siis koosolek lõppes.